majanduslikult kui ka äh, stabiilse arengu jaoks on selline toetus meie poolt Lõuna-Sudaanile äärmiselt oluline. suur tänu, härra Barnier, sellega on see ähm, arutelu lõppenud ja järgmisena nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused seoses Euroopa järelevalveasutuste äh, juhtametnike ähm, ametisse nimetamisega. kõigepealt saab sõna nõukogu nimel härra Kjöri. president, uh, president, härra volinik, lugupeetud saadikud, kallid endised kolleegid, aitäh, et andsite mulle võimaluse nõukogu nimel äh, kõnelda uute Euroopa Järelevalveametite juhtametnike ametisse määramisest ja nendest põhimõtetest, mis nende äh, ametisse määramist peaks ähm, äh, juhtima kolm aastat tagasi me võtsime vastu määruse, mis ei anna nõukogule erile, erilist rolli äh, nende ametite juhtide ametisse määramisel vastavalt määrustele on iga amet, järelevalveameti eh, juht määratud ametisse eh, järelevalvejate nõukogu poolt ja see ametisse nimetamine tuleb heaks kiita ka Euroopa Parlamendil. ja samuti järelevalve nõukogu saab neid juhtametnikke ametist kõrvaldada nõukogu kaasseadusandjana on koos parlamendiga leppinud kokku, et määrusesse pannakse sellised sätted, mis tagavad, et selle järelevalvenõukogu liikmed ning juhtametnikud äh, on täiesti sõltumatud ja tegutsevad tõesti ainult Euroopa Liidu huvides me pöörame erilist tähelepanu neljakümne kahele, neljakümne kuuele äh, ja neljakümne viiele selles määruses ja nende artiklite vaim on väga selge. Äh, need ametnikud, kellel on hääleõigus, äh, ei tohi saada mingeid juhtnööre Euroopa Liidu institutsioonidelt või organitelt, liikmesriikide valitsustelt. ja oma ülesannete täitmisel peavad nad olema siis täiesti sõltumatud. Äh, määrus näeb ka ette, et need juhtametnikud äh, peavad järgima Euroopa Liidu institutsioonide poolt vastu võetud määruseid. Äh, samuti on olemas terve rida määrusi, mis hoolitsevad selle eest, et nende organisatsioonide tegevdirektorid ja muud juhtametnikud valitakse tõesti kõige objektiivsemal viisil, tuginedes nendele kriteeriumitele, mis on kirjas määruse artiklites nelikümmend kaheksa ja viiskümmend üks. lisaks siis juhi kogemusele, mis neil peab olema Äh, mainitakse nendes artiklites äh, kriteeriumidega nende isiklikke äh, omadusi, finantsturgude tundmist ning kogemusi, mis on seotud finantsjärelevalve ja reguleerimisega. mis puudutab rahastamist, siis nõukogu määrusi vastu võttes on lähtunud väga suurtest ambitsioonidest ja ma loodan, et seda on teinud ka parlament. mõlemad institutsioonid kui eelarvepädevad institutsioonid peavad hoolitsema selle eest, et need ambitsioonid leiavad ka igal aastal vajaliku katte, tuginedes siis loomulikult komisjoni eelarvealastele ettepanekutele. eesistujamaana osutame väga suurt tähelepanu ka sellele, et kõik liikmesriigid täidaksid oma kohustused uute ametite ees nõukogu kui kaasseadusandja jaoks on äärmiselt oluline, et kõik määruse sätted viiakse õiglaselt ja täielikult ellu. me loodame, et Euroopa Komisjon kui lepingute valvur hoolitseb selle eest, et nii tõepoolest ka sünnib. nagu te teate, komisjonile on tehtud ka ülesanne põhjenduspunktiga viiskümmend üks koostada kandidaatide nimekiri selleks, et suunata siis iga ametijuhi valikuprotsessi. Euroopa Parlament ja Nõukogu leppisid selle menetluse osas kokku, ma ja äärmiselt oluline on, et need juhid saaksid peatselt ametisse astuda, sest ma arvan, et me kõik oleme nõus, et kõige olulisem on see, et need uued ametid hakkaksid tegutsema nii kiiresti kui võimalik. Nad on osaks Euroopa Liidu reageeringust nendele probleemidele ja väljakutsetele, mida äh, seadis meie ette finantskriis, me ei saa oodata, ma olen kindel, et ma saan loota parlamendi toetusele selleks, et need uued ametid hakkaksid äh, ladusalt toimima. lugupeetud saadikud, Äh, hea koostöö Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel äh, on viinud selleni, et Euroopa Liidul on uus järelevalvestruktuur. me vastutame ühiselt selle eest, et need järelevalveametid saaksid hakata tegema oma tööd nii kiiresti kui võimalik äh, kui parlamendisõbraliku eesistujamaa esindaja olen mina valmis tegema öö, koostööd Euroopa Parlamendiga ja ma loodan, et ma Äh, et parlament on selles protsessis usaldusväärne partner, aitäh. suur tänu, äh, proua Jüri ja nüüd äh, härra volinik Barnier. suur tänu, härra president. proua minister lugupeetud daamid ja härrad parlamendiliikmed, esimesest jaanuarist peale on Euroopa Liidul olemas uus äh, finantsjärelevalvesüsteem. ja selle, see käib kaaskäes ka turgude reformiga ning see peab tagama, et äh, Euroopa finantsturgude olukord äh, stabiliseeruks ja sellega me rajame ka tugeva aluse meie finantsturgudega, millel on suur mõju ka meie liikmesriikidele. siinkohal ma sooviksin tervitada ka seda väga olulist äh, rolli, mida Euroopa Parlament on selles protsessis äh, mänginud. see, et meil on nüüd äh, tugev järelevalveasutuste süsteem, see, et me oleme õppinud kriisist, seda, selle eest me oleme tänu Euroopa Parlamendile. me oleme nüüd järelevalveasutuste uue arhitektuuri kujundamise tööga äh, peaaegu lõpule jõudnud ja me peame nüüd äh, järgnevatel päevadel ametisse nimetama asutuste eesistujad ja tegevdirektorid ja ning see ametisse nimetamise protseduur on toimunud väga läbipaistvalt, kinni on peetud kõikidest vastavatest sätetest nii kandidaatide nimetamise puhul äh, kui ka nende valikul esitati kakssada viiskümmend ähm, kandidaadi taotlust ning kõik need taotlused vaadati väga põhjalikult läbi. erinevate osaliste roll vaadati väga äh, täpselt üle ning me soovime ka tulevikus tagada selle, et läbipaistvus oleks äh, kogu protsessi lõikes tagatud. nüüd me ootame ära veel Euroopa Parlamendi majanduskomisjoni äh, seisukoha, Euroopa Parlament on seni ja ka edaspidi esitanud väga kõrgeid nõudeid järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi nõudmised on täiesti õigustatud ja nii nagu parlament ning ka komisjon äh, leiab, et aset, asutuste eesistujad ja tegevdirektorid tuleb ähm, ametisse nimetada vastavalt nende pädevusele ähm,, kvaliteetidele, asjatundlikkusele, nad peavad hakkama tegelema finantsturgude järel, järelevalvega, seetõttu neil peab olema ka väga head erialased teadmised seetõttu nendest ähm, äh, kandidaadi taotlustest, mis meile esitati, tehti ka vastav äh, äh, valik valikuprotsessi lõikes ning vastavalt artiklile kuuskümmend kaheksa järelevalveasutuste loomise määrusest ähm, need asutused alluvad Euroopa Liidule ning me hindame väga seda, et ka tulevikus väga täpselt äh, olemasolevatest sätetest kinni peetaks. väga palju küsimusi on esitatud ka äh, seoses töötasuga, ma sooviksin äh, siin teid rahustada, et me oleme siin üritanud võimalikult palju paindlikkust süsteemi sisse viia. ja nende asutuste Äh, töö ülevaatamine on ette nähtud aastaks kaks tuhat kolmteist. samuti me oleme väga palju äh, tähelepanu pööranud, nii nagu ka parlament on seda nõudnud, soolisele mm, võrdõiguslikkusele äh, eesistujate ja tegevdirektorite kandidaatide väljavalimisel. praegu toimub siis tegevdirektorite ametisse nimetamine ning nende hulgas on kaks väga hea kvalifikatsiooniga naisterahvast. samuti võin Euroopa Parlamendile kinnitada, et need asutused jäävad äh, sõltumatuks ning nad ei öö, äh, allu poliitilistele sekkumisele. oluline on, et need asutused tegutseksid ainult Euroopa Liidu huvides. ja nende tegevus on vastavalt ähm, ähm, kindlaks määratud ka artiklites nelikümmend kaks, nelikümmend üheksa ja nelikümmend kuus. ning me teeme kõik selleks, et, äh, et ka kontrollida, et nendest artiklitest ja olemasolevatest eeskirjadest ka kinni peetakse. samuti äh, äh, me jälgime, et langetatavad otsused oleksid, teeniksid ainult Euroopa Liidu huve. juriidiliselt ja poliitiliselt on oluline et äh, asutuste juhatustesse kuuluksid ka liikmesriikide esindajad, seda ma olen ka varem juba rõhutanud. liikmesriigid peavad veel paika panema selle, kuidas need ametnikud äh, ametisse nimetatakse. me kindlasti ei kaldu kõrvale reeglitest ja arvestame teie kui seadusandjate soovidega kohtumised haldusnõukoguga toimuvad äh, vähemalt äh, kaks korda aastas ja loomulikult äh, peaksid need ametid saama rahalised ja personalivahendid niimoodi, et nad saaksid oma mandaati täielikult äh, täita ja komisjon peab tagama, et on järjepidevus nendele pandud kohustuste ja saadavate vahendite vahel, millega nad hakkavad siis neid kohustusi täitma. lugupeetud daamid ja härrad, parlamendiliikmed, on selge, et äh, tegevdirektorite ametisse nimetamise protsess peab lõppema, nad peavad äh, asuma tööle ja iga päev ma täheldan, kuivõrd äh, oluline on äh, nende ametite töö meie tegevuse toetamisel. komisjon koostöös nõukoguga on arvamusel, et me peame tegutsema niivõrd kiiresti kui võimalik. me peame tagama selle, et nad saavad oma tööd alustada kiiresti, õigetes tingimustes ja selleks on neil vaja ka teie kui parlamendi toetust. toonitan, et seadusandjate soovidega arvestatakse ja ametid töötavad täielikult Euroopa Liidu huvides. suur tänu, nüüd kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt äh, härra Kozes Euroopa Rahvapartei nimel kaks ja pool minutit, palun. suur tänu, president, härra minister, härra volinik. praegu ei ole aeg õiguslikeks õigusalasteks, vaid poliitilisteks aru, aruteludeks. me räägime siin Euroopa tulevikust, meie majanduse tulevikust. komisjoni äh, algatusel on parlament ja nõukogu kaua juba läbi rääkinud. meie ei soovi siin revolutsiooni korraldada või muskleid näidata, me soovime lihtsalt et austataks parlamendi ja nõukogu vahelise koostöö vaimu. me ei hakka õigusalaseid loenguid pidama, aga me peame jälgima, et õigusalaseid tekste ka korralikult ellu rakendatakse. ma tahaksin tänada volinikku tema sõnade selguse eest. me ei seadnud kunagi küsimärgi all ka komisjoni tööd ja voliniku sõnad on meile väga meelepärased. me peame looma korralikud tingimused edasi tege-, tegutsemiseks. meil ei ole mitte ainult kõhklused, vaid ka kahtlused selles osas, kuidas teatus, teatud liikmesriigid neid sätteid ellu on rakendanud. mõned inimesed soovivad jällegi Euroopa tasandil järelevalvet lõhkuma hakata seda ei tohi lubada, kui see tõesti nii on, siis on meid läbirääkimiste jooksul peetetud. läbirääkimised olid rasked, kõik pidid tegema järeleandmisi, belglased eesistujana tegutsesid väga tõhusalt, komisjon aitas ka ning nüüd on paika pandud järelevalveametid, kes on hambutud ja seda nende esimeeste nõrga kvaliteedi tõttu. nõukogu ei ole valinud kõige paremaid inimesi võib-olla oli probleemiks ka, et nende palganumber ei olnud piisav, aga me peame leidma praktilised lahendused. härra minister, ma hindan teid vägagi, me oleme olnud sageli ühel poolel. ma küll nägin teie kirja mustandit ainult, aga sellest ei piisa. rahvapartei vastus on lihtne. Teie ütlete nõukogu nimel, et te nõustute sõna-sõnalt komisjoni poolt öelduga me, meil on tarvis, et te seda kinnitaksite. voliniku avaldus oli selge, ta rääkis inimressursside ja rahaliste ressursside puudujääkidest. kui te seda tunnistate ka oma kirjas, oleks see teretulnud. me soovime, et te seda sõna-sõnalt oma kirjas ka kinnitaksite, suur tänu. suur tänu, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Pullmann. austatud kolleegid miks me siin oleme? härra Barnier ütles, et me oleme siin, kuna Euroopa Parlamendil õnnestus lühi, luua järelevalveorganid, mis äh, tõesti toimivad. nõukogul seda plaanis ei olnud ja liikmesriikidel seda plaanis ei olnud ja ka komisjon kahtles, kui kaugele me selle ideega jõuame nõukogu mõistab, ta peab mõistma ja ka komisjon mõistab, miks äh, me mures oleme. mitte ainult sotsiaaldemokraadid, vaid ka teised fraktsioonid ei luba seda, et äh, mängitakse riiklikke võimumänge, mis õõnestavad nende ametite pädevusi. meil on teatavad õigused. meil on õigus esitada järelepärimisi ja küsimusi. on äh, mitmeid murettekitavaid punkte. tekib äh, kahtlusi, et ei ole kinni peetud äh, soopõhistest kriteeriumitest, tekib küsimusi äh, isikute pädevuse osas. tegemist on arvatavasti heade inimestega, kes on oma töö käigus tõestanud end. aga need äh, inimesed ei äh, suuda arvatavasti konflikti korral äh, täpselt ennast riiklikus ja Euroopa mastaabis äh, positsioneerida. tekib küsimus, et miks me ei võiks valida sama menetlust kui Olafi tegevdirektorite puhul meil oleks võimalik seda veel äh, teha. Teil oleks võimalik äh, tõestada, et teid huvitab Euroopa Parlamendi arvamus. võimalus on olemas ja ma kutsun üles äh, nõukogu esindajat ja ka volinikku võimalust ära kasutama. võtke arvesse meie muresid, te võite ka selgelt välja öelda, milliseid äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi teid äh, toetate, te saate ka selgelt välja öelda, kuidas äh, te meiega kavatsete koostööd jätkata ja palun teilt tõesti sellekohaseid selgitusi. suur tänu, härra Pullmann ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna proua Kular kaheks minutiks. aitäh president, austatud minister, austatud volinik, palju tänu, et olete tulnud täna siia meie sekka, me teame, et mm, teie aeg on väga piiratud ja oleme väga tänulik, et olete valmis vastama meie küsimustele. E, kolleegid on e, väga õigesti öelnud, et me peame tegema ülevaate sellest, mis meid motiveerib. nelja kuu jooksul mm, meil on olnud võimalus e, vaadata, milline on vahe, kriisieelsete, kriisijärgsete aegade ees. kriisieelsel ajal me nägime eh, kui palju nii-öelda mänguruumi jäeti pangandussektorile. me väga pooldame seda tööd, mis on tehtud piiriülese koostöö osas, aga eh, me sooviksime näha nüüd ka seda, et kiiresti kehtestatakse piiriülesed järelevalvesüsteemid. komisjoni toetusel nägime väga selgelt seda, et et oli aegu, kus meid tihtipeale jäeti kõrvali ja oli neid, kes tahtsid eh, järelevalvele nii-öelda eh, jätta omapoolse tugeva kontrolli ja ei taht-, ja nad ei tahtnud näha seda, et meie oma nina sinna topiksime. Eh, samas ka volinik on märkinud, et riigid oleksid võinud saata oma parimad inimesed ja, ja loomulikult tuleb teha maksimum selleks, et tagada nende sõltumatus, et nad saaksid oma ülesandeid täita. me tahaksime näha seda, et need asutused hakkaksid tööle koheselt, kiiresti, me ei taha kuidagi takistada nende tööd, me teame, et pankade stressitestid on väga olulised, aga nii, nagu on märgitud, mm, meil on vaja siiski võtta aeg maha ja otsustada kainelt, tööd eh, kogu kättesaadava info põhjal, mis meile on kättesaadavaks teha. palju tänu härra Barnelile selgete sõnade eest ja, ja proua, ei tasu olla naiivne, siin on eh, eh, mängus väga tõsised küsimused. suur tänu nüüd härra Kiigold roheliste nimel, poolteist minutit. austatud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, minu arvates on nüüd asi selles, et me peame ära kasutama võimalusi luua tõhusat äh, finantsjärelevalvet, aga ma ei tea, kas kõiki võimalusi on siiski ära kasutatud, on menetluslikke vigu ja nüüd parlamendina me saime personalinimekirja, täheldasime probleeme soolise võrdõiguslikkusega ja meil on tõsiseid äh, kahtlusi, kas liikmesriigid on need institutsioonid loonud tõesti Euroopa huvides. sellest lähtuvalt äh, tõusetuvad mitmesugused äh, põhimõttelised küsimused ja isikutega seotud küsimused, igaüht tuleb eraldi hinnata kuulamised näitasid, et üks kandidaat ütles, et tegemist ei olegi Euroopa institutsioonidega, vaid äh, töötavate organisatsioonide võrgustikuga ja siis ta alles pärast meie küsimise peale korrigeeris ennast. ühesõnaga, on mitmesuguseid äh, probleeme, me oleme saatnud ka küsimusi kandidaatide kohta ja ootan vastuseid. järgmisena nüüd äh, kolleeg Swinburne, üks minut. Uh, e suur tänu, president, ECR-i fraktsioon tervitab seda, et meil on võimalus siin kojas neid küsimusi arutada. aga ma tahaksin selgelt välja öelda, et meie fraktsiooni arvates on kõik kolm kandidaati kompetentsed ja pädevad nende rollide täitmiseks. minu kommentaarid täna aga puudutavad ainult seda menetluskorda. ma paluksin, et tulevased valimisprotsessid haaraksid kandidaate võimalikult laialdase spektrumi ulatuses, mis tooks meie kõrgemate juhtide hulka uusi, uut tüüpi inimesi samuti peavad olema piisavad palgamäärad. ei, ei tohiks arvesse võtta mi-, mingisuguseid mõttetuid eh, kriteeriume, välja arvatud eh, pädevus. me pea-, me peame rakendama läbipaistvuse reegleid eh, ja seda on parlament juba ka nõudnud, loodetavasti te panete meie tähe, tähelepanekuid ka tähele, suur tänu! järgmisena EFT fraktsiooni nimel proua Andreasen. suur tänu, president. ma usun, et meil ei ole selliseid äh, tegevdirektoreid tarvis, sest selliseid ameteid ei ole tarvis. Need ametid loovad lihtsalt uue äh, järelevalvekihi. ESMA hakkab lihtsalt järelevalvama järelevalveametite üle see loob pigem segadust selles osas, kes mille eest vastutab. kas Järelevalveamet hakkab looma määrustikku äh, Euroopa suurima finantskeskuse üle, ma kahtlen seda. pigem arvan ma, et turujõudude vastased äh, võimud hakkavad pärssima Londoni City tegevust viimaste probleem, viimaste aastate probleemid tulenesid pigem sellest, et reegleid äh, äh, eirati või reegleid tühistati. ning ma kahtlen, kas praegused uued ametid suudavad paremini tegutseda. igale post, ametipostile on ka esitatud ainult üks kandidaat meile arutamiseks, see ei ole absoluutselt demokraatlik, aga loomulikult on nii tegutsetud ka näiteks komisjoni presidendi, ülejäänud volinike, kõrge esindaja ja nii edasi ja nii edasi valimisel. ma õhutan teid kõiki hääletama nende ja ka ülejäänud kandidaatide poolt. vastu. aitäh, härra Barnier, palun. Merci Madame la Présidente. Euh, palju tänu, proua president. ma vastan lühidalt, kuna ma olen juba esitanud omapoolse väga selge ja avameelse avalduse, mille ma olin väga põhjalikult läbi mõelnud. ja ma võin teile ka kirjalikult üle kinnitada oma sõnavõttu, mille me kirjutasime alla ka asepresident Sefkovitšiga oma kirjas, aga kõigepealt palju tänu teile teie märkuste eest ja ma tahaksin ähm, peatuda kolmel küsimusel, kõigepealt äh, ametite juhtide sõltumatus. mul on väga hea meel, et parlament on äh, niivõrd äh, pühendunud, nii ka, nagu ka komisjon on pühendunud ähm, selles suhtes, et seda sõltuvatust tagatakse, kaitstakse, see on väga keskse tähtsusega küsimus ja see on see, mis määrab ära tuleviku. kui mõelda nendele erinevatele ülesannetele ja ülesannete tähtsusele, mida need ametid peavad täitma, siin varem mainiti ka ehm, krediidireitinguagentuuri stressiteste, siis need on sellised valdkonnad, kus meil tõepoolest on vaja äh, Äh, tagada, et nende eest vastutavad usaldusväärsed asutused. see oli minu esimene märkus, mida ma tahtsin esitada. ja loomulikult äh, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon on äh, selles küsimuses ühel meelel ja ka nõukogu. teiseks nüüd valikumenetluse küsimus. austatud daamid ja härrad, ma mäletan neid arutelusid, mida me pidasime trialoogide käigus, kus see küsimus eh, sai suure arutelu teemaks ja ka seas, seadusandjate vahel ja seas. ning loomulikult menetluses on oma puudujääke, me peame selle üle vaatama ja vead ära parandama, kui need leitakse. siiski ma ei leia, et see oleks takistanud meil leidmast häid kandidaate, ma ei taha siin äh, Ähm, hakata kuidagi ähm, ennetavalt kritiseerima neid kandidaate, kes on äh, välja valitud, ma isiklikult kohtusin kõikide kandidaatidega, kelle kandidatuur seati esile ning ähm, seadsin ka järjekorda kandidaadid selle järgi, keda mina peatsin kõige, pidasin kõige usaldusväärsemateks, kõige paremateks ja ma usun, et need kandidaadid on head, kelle me saime me saime üle kahesaja seitsmekümne taotluse erinevatelt asutustelt, liikmesriikidelt reguleerivatelt asutustelt ja meil on menetlus, mille alusel valitakse välja parimad kandidaadid, loomulikult menetlust on võimalik alati veelgi paremaks muuta, aga isiklikult ma ei leia, et, et, et meil ei õnnestunud leida nüüd häid kandidaate, kes suudaks oma tööd hästi teha, ma ei ole sellega nõus, ma leian, et vastupidi ja kolmandaks äh, esindatuse küsimus. komisjon on pidevalt rõhutanud seda, et ähm, esindatuse küsimus äh, pannakse paika vastavalt eeskirjadele, sellest eeskirjadeks peetakse kinni, selleks et et kas või tagada usaldusväärsus ja ma tõesti loodan, et Euroopa Parlament meid toetab, see on ääretult oluline, et Euroopa Parlament meid toetaks. ja veel kord palju tänu, proua president! et ähm, te esinesite ka omapoolsete kommentaaridega ja tahaksin veel kord kogu komisjoni nimel öelda, et meil on kavas olla äärmiselt valvsad, tähelepanelikud ning teha omalt poolt kõik selleks, et need asutused hakkaksid korralikult tööle, et meil toimuks ja tekiks korralik üle-Euroopaline järelevalve ning tahaksin rõhutada seda, et sellega me ei hakka mm, asendama siseriiklikke järelevalveasutusi, vaid, vaid mm, me püüame paremini koordineerida ja toime tulla eh, nende probleemide ja väljakutsetega, mis on piiriülesed. ning selleks meil on vaja mm, neid kolme nii-öelda radarit Ehm, ehk neid kolme järelevalveasutust ja Euroopa Süsteemsete eh, Riskide Nõukogu, e-, ja siin tuleb toimida kiiresti, turud ju ja toimivad väga kiiresti, liiguvad väga kiiresti, palju kiiremini kui meie, ja seetõttu tuleb tööle hakata nii kiiresti kui võimalik. suur tänu, härra volinik, ja arutelu lõpuks saab sõna proua Jüri. auväärsed saadikud, kõigepealt vastaksin sellele küsimusele, mille te esitasite. kas nõukogu tegutseb vastavalt määrustikule? ma tean, et äh, tuleb üle vaadata komisjoni poolt vaadatu, äh, esitatud kandidaatide nimekiri. vastavalt artiklile kaheksakümmend üks peab komisjon kandidaatide nimekirja saatma ka nõukogule ja parlamendile kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja veel iga kolme aasta järel. seeläbi saame me üle vaadata kandidaatide kogemused ja oskused ning nii saame me paremini ka oma hinnanguid tulevikus anda. nüüd jätkan ma ungari keeles. auväärsed saadikud omavahel pole me, oleme me ju sisuliselt üksmeelel, me kõik soovime tugevat Euroopat, tugevate institutsioonidega, kaasa arvatud tugevate finantsjärelevalve institutsioonidega. parlament ja nõukogu koos on teinud ära väga suure töö ja selle töö tulemusena saavad uued institutsioonid hakata tegelema kriisijärgsete probleemide lahendamisega ja nad saavad nüüd hakata tagama finantsturgude korralikku toimimist ning Euroopa stabiilsust. samuti oleme ühel meelel selles osas, et nendele ametitele tuleb anda ka piisavaid, piisav pädevus. ma olen üle vaadanud need õigussätted, ma nõustun teiega, nendel ametitel peab olema ka poliitiline võim. Nad ei tohiks olla lihtsalt liikmesriikide ametite käepikendus. Nad peaksid olema täielikult euroopalikud institutsioonid. oma kõnes keskendusin ma nende ametite pädevusele. meieni jõudis ka Econi komisjoni esinaise kiri ja ma soovisin sellele ka vastata. ma soovisin rõhutada seda, kuidas on tagatud nende ametite sõltumatus ja ühe eelarvepädeva institutsiooni esindajana sooviksin ma ka tagada piisavad rahalised ressursid neile institutsioonidele. ma olen pühendunud sellele, et tagada nende institutsioonide töövõimekus. ECOFIN-i esimees saatis ka oma vastuse teie majanduskomisjonile ja loodetavasti on see vastus teile meelepärane. vastuseks härra Kosesi küsimusele. ütleksin ma, et äh, eesistujamaa toetab teie sõnu täielikult, ma arvan, et mingisuguseid uusi tõkkeid nende kandidaatide valituks osutumisel ei ole. suur tänu! käesolevaga on äh, <clears throat> see päevakorrapunkt ammendatud ja järgneb ühine arutelu teemal banaanid. kõigepealt äh, proua Balsani soovib